seitse resolutsiooni eelnõud on esitatud, aga alustagem siis nüüd äh, komisjoni avaldusest ja volinik Oettinger, palun. juhataja, daamid ja härrad. Euroopa Komisjon tänab parlamenti selle eest, et täna see debatt aset leiab meil on väga hea meel Srebrenica teemal rääkida ning äh, teie resolutsiooni tekst äh, siin meie ees on üks väga oluline, ühine ning äh, kindlasti oluline võimalus arutada seda tragöödiat, mis leidis aset kakskümmend aastat tagasi eh, ning mälestada neid, kes on eh, kaotanud oma lähedased. me peame mõtlema nende ohvrite peale ja me mõtleme, peame seisma ka selle eest, et Euroopa ja maailm, meie sel hetkel eh, ei olnud võimeline tegema kõike selleks, et ohvreid kaitsta. Srebrenica massimõrv täpselt kakskümmend aastat tagasi ei olnud mitte ainult Ida-Euroopale jätnud haavu, vaid tegelikult kogu Euroopale. see eh, tõi kaasa sügavad haavad ka Bosnia-Hertsegoviina laste jaoks ning pidevalt tuletab see meile meelde eh, moraalset kohustust eh, pidada seda sündmust meeles. see nõuab meilt kõigilt eriti just Äh, valitud äh, poliitikutelt Bosniast, Hertsegoviinast ning äh, tervest regioonist võtma vastutust selle eest, et seda mälestust hoitakse alal, nii nagu me täna seda siin teeme, et õigussüsteemi toetataks selleks, et sõjakuritegusid valgustada ja avastada ning et lepitust tuua kaasa kogu regioonis. nii tänase põlvkonna kui tulevaste jaoks Eh, selleks, et eh, lähedaste kaotanud inimeste eh, võimalused oleksid suured selleks, et need kuriteo toimepanijad tuua kohtu ette ning veel kadunud inimeste saatuse kohta midagi teada saada. ikka ja jälle on vaja Bosnias ja Hertsegoviinas ning kogu regioonis lepitust erinevate rahvaste ja inimeste vahel ka Euroopa Liidu vastutuse kandjatele jaoks oli see väga oluline õppetund Balkani sõja, sõjast eh, pidevalt selle eest võidelda, et Lääne-Balkani riigid eh, oleksid esindatud Euroopa Liidu juures, et nad oleksid kandidaatriikideks ning meie poolt oleme me ka eh, usaldusväärselt seda põhimõtet järginud nüüd on oluline usalduse taastamine erinevate ühiskonnagruppide ja inimeste vahel Bosnia-Hertsegoviinas ning terves regioonis. selle nimel tuleb veel tööd teha. komisjon tahab omalt poolt lisada, et Srebrenica äh, tapatalgute mälestamine, äh, eriti just ohvrite mälestamine, äh, tähendab ka seda, et sellele peab järgnema lepitus Bosnias ja Hertsegoviinas ning teistes regiooni riikides äh, ootab komisjon seda, et äh, ametivõimud ning ühiskonnad teevad tööd äh, selle nimel, et liikuda Euroopa Liidu poole. see on parim võimalik tee selleks, et tragöödiast, mineviku tragöödiast üle saada, mitte seda unustada, aga üle saada ja pidada meeles, et sellised sündmused ei tohiks mitte kunagi enam Äh, juhtuda. me täname parlamenti tänase äh, resolutsiooni eest ning komisjon äh, kahetseb, et ÜRO Julgeolekunõukogus on sarnane resolutsioon ette pandud ka Ühendkuningriigi poolt, aga Vene Föderatsioon pani sellele veto ning selle vastuvõtmine seetõttu ei olnud võimalik. sellised traagilised sündmused äh, mis meie kontinendi ajaloo osaks on olnud, eh, ei tohiks tänaste poliitiliste mängude ohvriks langeda, aitäh! kiitoksia suur tänu, härra volinik, järgmisena saab sõna kolleeg Preeda. suur tänu, proua juhataja, meie tänane arutelu ning lisaks hääletusele tulev tekst on väga oluline, eriti selles kontekstis, et ÜRO Julgeolekunõukogu ei võtnud eile vastu resolutsiooni me pea, meil on kohustus mälestada kakskümmend aastat tagasi toimunud traagiliste sündmuste ohvreid Srebrenitšas, me peame mõtlema ohvritele ja nende perekondadele, meil on kohustus seda mälestada Bosnia ja Hertsegoviina ja teiste riikide jaoks, see Äh, nii-öelda mälestuste läbielamise töö ei ole võimalik ilma lepituseta, lepitus ei ole võimalik, kui ei öelda välja ka valusat tõde. tõde on see, et kakskümmend aastat tagasi toimus Srebrenitšas rahvamõrv ning äh, me äh, mõistame selle hukka ja mõistame hukka ka selle sündmuse eitamise ja toetame lepitusprotsessi ja sellepärast ma kutsuksin üles Bosnia-Hertsegoviina ja kogu ülejäänud regiooni poliitilisi juhte üles näitama eeskuju ja aktsepteerima seda rasket minevikku selleks, et need riigid saaksid edasi liikuda. meie peame andma kõik, et sellist asja ei korduks kunagi enam ja peame toetama Bosnia-Hertsegoviina ja Lääne-Balkani riikide integreerimist Euroopa Liitu, see on kõige parem võimalus aidata nendel lõhedest üle tulla. suur tänu! suur tänu, järgmisena saab sõna kolleeg Fajon. suur tänu, proua juhataja kakskümmend aastat tagasi Euroopa veritses ning äh, nüüd on Euroopa ühendatud inimõiguste, inimeste kaitsed, äh, kõneleja katkestatakse. Teil on sõna. praegu tekkis tehniline probleem, aga nüüd võite jätkata. seitsekümmend aastat tagasi Euroopa veritses. vaesus ja sõda Eh, olid ka praeguse Euroopa eh, alustaladeks, mis on ühinenud eh, taluvuses, inimõiguste kaitses, demokraatias, vabaduses. lepitus peab alguse saama sealt, kus kõige valusam on. genotsiidi mälestamine on valus. kaheksa tuhat moslemit hukkus Srebrenitsas kakskümmend aastat tagasi Äh, kantsler Schröder ütles, ütles Auschwitzi mälestuse, mälestamisüritusel, et äh, et on suur kiusatus unustada, kuid meie ei unusta kunagi. me mälestame kõiki Srebrenitsas hukkunuid, ei ole vabadust, õigust ega väärikust, kui me need kurjateod unustame või kui sulgeme nende ees silmad Srebrenica peab olema hoiatus selle kohta, et sellised kohatu-, kohutavad sündmused ei tohi kunagi korduda. väga paljud on endiselt ka teadmata kadunud ning äh, me mälestame neid laupäevas Srebrenitsas, loodetavasti võtame selle resolutsiooni täna vastu, post-, on vaja lähendada Euroopa Liidule, see on parim võimalus lepitust leida ning äh, lõhestatust vähendada eilne eh, resolutsioon ÜRO-s vastuvõtmist ei leidnud, see on kahetsusväärne. Eh, me peame poliitilistest piiridest üle saada, saama, see on meie kõigi eh, moraalne kohustus, nagu on ka meie kohustus aidata Bosnia-Hertsegoviinal liikuda edasi Euroopa Liidu suunas. härra Tomatšitš, proua Tomatšitš järgmisena, palun. suur tänu. sellel nädalal mälestame me Srebrenitšas toimunud rahvamõrva ja keskendume ohvritele ja nende peredele. aga ma tahaksin kasutada seda väga kurba arutelu ka selleks, et viidata sellele rollile, mida mängis rahvusvaheline üldsus selles jubedas äh, veresaunas peaaegu neli aastat läks Bukovari äh, ja Srebrenica vaheliste sündmuste jaoks, aga neljast aastast ei äh, piisanud äh, selleks, et jõuaks kohale teadmine Bukovari laastamisest, tsiviilisikute mõrvamisest maailma teadvusesse. ei avanenud maailma silmad ja tulemuseks oligi kõige jubedam õudusunenägu Srebrenitšas. kõik, kes relativiseerivad neid ajaloosündmusi, peaksid teadma, et ainult tõde viib õigluseni ja ainult õiglus viib äh, igavese rahuni, suur tänu. härra Jak-, suur tänu, härra Jakovtšitš, järgmisena palun. kakskümmend aastat tagasi leidis Srebrenitšas aset rahvamõrv, kõige jubedam äh, sõjakuritegu, mida Euroopa pinnal pärast teist maailmasõda on nähtud. miks inimesi tapeti, lihtsalt sellepärast, et ähm, teine inimene kuulus äh, teise kogukonda või, või uskus teist äh, usku inimesed Bosnia-Hertsegoviinas peavad seda endale tunnistama, on aeg üle saada lõhedest Bosnia-Hertsegoviinas, on aeg tunnistada, et Euroopa tahab neid riike näha enda rüpes, on oluline, et ähm, me toetaksime Bosnia-Hertsegoviinat, mälestaksime selle rahvamõrva ohvreid ja mõtleksime nendele peredele, kes kannatavad veel täna tegemist oli jubedate kuritegudega, kahjuks ka minu enda koduriigi äh, inimesed olid nende kuritegudega seotud ja tõele tuleb näkku vaadata, Srebrenica on tragöödia sümbol kogu Bosnia-Hertsegoviina rahva jaoks ja sellepärast ma arvan, et seda päeva tuleks ikka ja jälle mälestada, see on päev, kus tuleb mõelda kõikidele nendele kannatustele, mida endise Jugoslaavia territooriumil läbi elati. me kõik peaksime enda käest küsima küsimusi, selle kohta, et kas oleks võimalik nendele sündmustele olnud panna piir, äh, nendele lõpp teha ja tuleb kahjuks tunnistada, et rahvusvaheline üldsus ei suutnud teha seda, mida kõik nendest ootasid, peatada Srebrenica äh, veresaun. Need, kes on süüdi, peavad saama karistatud ja ma loodan, et Haagi äh, tribunal ka oma tööd teeb mul on väga kahju, et ÜRO-l ei olnud äh, piisavalt tarkust võtta vastu resolutsiooni ja julgust seda teha, me ootasime seda kõik. meie loodetavasti võtame täna vastu ühisresolutsiooni. aga üks äh, positiivne asi selle juures on, see, et see resolutsioon ei ole Srebrenica rahva vastu, vaid see on resolutsioon, mis aetab, aitab meil jõuda tõeni ja et me kõik loodetavasti ühel hetkel saame liivituda suure Euroopa perega. kiitoksia ja suur suur tänu, järgmisena kolleeg Randstorf, palun. edustaja Randstorf. Randstorf, palun. Děkuji, paní předsedající. Eh, já bych se chtěl suur tänu teile, juhataja. tahaksin öelda kahte asja. seda sõda ei oleks kunagi aset leidnud, kui ameeriklased ei oleks Alja Isarbekovitši äh, toetanud üheksakümne teisel aastal. ja Ratko Mladici kohta ja Radovan Karadžitši kohta, siis me räägime nendest äh, selles äh, tekstis, aga me ei räägi tegelikult äh, Nasser Oridžist, ärimehest Tuslast, kes kahe tuhande kuuendal aastal vabastati Haagi tribunali poolt, aga samas oli kogu nende sündmuste põhjustajaks. nii et kuna ei olnud piisavalt tõendeid tema vastu, siis ta vabastati. nii et äh, igal juhul me peaksime meeles pidama seda massimõrva, aga see ei ole kõige lõpp. suur tänu, järgnevalt kolleeg Šoltes, palun. daamid ja härrad. ühe minutiga ei suuda ma ära nimetada kõiki Srebrenica massimõrva ohvreid, aga me ei saa tõe eest pakku pugeda ja ei taha seda ka teha, me peame võtma hoopis vastutuse. ja rahvusvahelised organisatsioonis mängivad äh, siin samuti väga olulist rolli. me peame lubama kohtuametitel oma tööd teha ning mälestama äh, ohvreid, äh, pidama meeles neid emasid, kes on kaotanud oma lapsed ning naised, kes on kaotanud oma mehed me ei saa neid inimesi tuua tagasi, aga me peame tagama selle, et me ei unu-, unusta mitte kunagi ja ei eh, muuda oma mõtetes suhteliseks seda kuritegu. me peame mälestama ohvreid nende endi pärast ning ka sellepärast, et need kuriteod viidi toime eh, teatud inimeste nimel, aga ilma otsese öö, eh, osaluseta ning see ei võimelda äh, neil äh, ühes ühiskonnas äh, ka toime tulla. järgnevalt kolleeg Sünadios, palun. austatud juhataja ähm,. Srebrenica sündmuste mälestamise eesmärk on see, et noorem põlvkond näeb, kuhu võib äärmuslus viia, et nad peaksid mõtlema selle üle, et tulevikus selliseid asju vältida. kahjuks aga selliseid kuritegusid äh, saadavad täna toim-, äh, korda ka islamiriik, äh, Boko Haram ja Al-Qaeda. see ei ole mingisugune kokkusattumus, vaid hoopis ameeriklaste sekkumise tulemus, nii nagu Jugoslaavias toona. sekkumine oli ajendatud poliitilistest ja egoistlikest põhjustest ning see viiski Jugoslaavia tapatalguteni. Neid järelmeid näeme me tänaseni, on erinevaid äh, põhjuseid, äh, inimeste ja üksteise vaheline viha, samas äh, Kosovo, kes ei suuda lepitust leida teiste riikidega, siis Füürom, riik, kes püüab Kreeka nime Makedoonia all tegutseda ja selliseid asju me ei tohi unustada ja selliseid asju me ei tohi ka läbi lasta, aitäh! suur tänu! seuraavana edustaja järgnevalt härra Plenkovitš, palun suur tänu. Srebrenica massivõrva kahekümnenda aastapäeva puhul tahaksin ma oma kaastunnet avaldada nende peredele, kes ei tea, mis nende lähedastega siiamaani äh, juhtus. Äh, Bosnia äh, Serbia sõjavägi Ratko Mladici juhtimisel äh, tappis äh, tuhandeid äh, poisse ja mehi. kahe tuhande seitsmenda aasta kohtuotsus paneb Serbiale vastutuse selle eest ning ütleb, et kurjategijate kohtu ette tule-, toomist ning äh, kohtuprotsessi läbiviimist ei ole nad piisavalt toetanud. see protsess peab aset leidma ja lõpule jõudma niipea kui võimalus. me nägime, et ÜRO Julgeolekunõukogu hääletusel jäid mõnedki eile erapooletuks ning me peame vaatama, et teatud poliitilised võimalused oleksid piirkonna riikidele veelgi rohkem avatud. Euroopa tulevik, lepitusega tulevik on võimalik ainult siis, kui rahvusvahelise kohtu otsuseid võetakse vastu, kui vabandatakse ning kui peetakse meeles seda äh, kohutavat äh, kuritegevust inimsuse vastu pärast teist maailmasõda. aitäh! suur tänu, järgnevalt palun kolleeg Haan um,. proua juhataja, sel nädalal meenutame me kahekümnendat 20 äh, aastapäeva Srebrenica äh, massimõrvast äh, me mälestame ohvreid ning äh, toetame neid perekondi, kes endiselt õiglust otsivad. maailm muutus sellepärast, et me ei suutnud kaitsta süütuid kodanikke. on väga pettumust valmistav, et ÜRO Julgeolekunõukogu ei võtnud vastu resolutsiooni, eriti kui nende oma kohus oli juba genotsiidi tunnustanud mineviku vigadest tuleb õppida. me peame olema pühendunud sellele, et äh, viha ja eelarvamused äh, ei saaks äh, praktikas rakendust. kui me mõtleme mineviku peale, siis hoiame samas oma pilgu Bosnia tulevikul. lepitus on põhimõtteline eesmärk ning see saab ainult toimuda läbi õigluse ja õiguse. lepitus meie eesmärk on äh, toetada äh, seda, et äh, mälestus ning Srebrenica ja teiste massimõrvade meelespidamine toimuks läbi inimeste harimise. inimesed peavad silmas pidama, et sellised massimõrvad saab ära hoida ainult siis, kui ühiskond on ühinenud ja usaldab üksteist. me tahame, et Bosnia-Hertsegoviina saaks Euroopa Liidu liikmeks koos teiste Lääne-Balkani riikidega Euroopa tee on ainuke võimalus liikuda edasi, saada üle mineviku tragöödiatest. kutsume üles äh, Bosnia liidreid äh, töötama koos selleks, et muuta riik jõukaks ja ühtseks ning see on äh, pidev Srebrenica ohvrite meenutamise võimalus, meie mõtted on alati koos nendega, aitäh! suur tänu, järgnevalt palun proua Lunatšek. suur tänu, juhataja. volinik, head kolleegid sel laupäeval esindan ma president Schulzi nimel parlamenti eh, kümnete tuhandete teistega Srebrenitsal mälestusteenistusel ning eh, ma eh, tahaksin kasutada seda võimalust edastada nendele kaastunne, kes on kaotanud oma lähedused, lähedased, meenutades pärast teist maailmasõda suurimaid tapatalguid, on väga tähtis ja mul on väga hea meel, et parlament peab seda silmas ning mul minu arust on kahetsusväärne, et ÜRO Julgeolekunõukogus blokeeriti see resolutsioon ja seetõttu on meie resolutsioon veelgi tähtsam. rahu tuleb ainult siis, kui räägitakse kuritegudest, kui, kui peetakse meeles eh, ning eh, tuuakse kohtu ette kurjategijaid ning loomulikult lepitus on tähtis. sellegipoolest tahaksin ma aga meenutada kõiki eh, naisi, kes on vägistamise ohvriks langenud eh, sõja ajal eh, nii Balkani riikides kui mujal, kelle ohverdusi ei peeta piisavalt meeles. mitte kunagi ei tohi sellist, midagi sellist nagu Srebrenica genotsiid juhtida ei sellel kontinendil ega terves maailmas suur tänu, järgnevalt äh, kolleeg Pikula, palun. suur tänu. me ei äh, pea öö, äh, ootama, et see sündmus veelgi kaugemale minevikku jääb, ilma et seda meenutada. Srebrenica ja mis seal toimus, oli selgelt genotsiid ning selline sündmus ei tohi juhtuda enam tulevikus. kahekümnenda sajandi sellised öö, Äh, sündmused äh, alus, äh, said alguse Srebrenica lähedal Sarajevast, kakskümmend, kahekümnes sajand oli täis tohutuid sündmusi ning üheksakümne viiendal aastal kordus see kõik jällegi Srebrenitsas mis aga selle rohkem kui kaheksa tuhande inimese surma veelgi traagilisemaks muutab, on see, et kahekümnenda sajandi alguses oli rahvusvahelise kogukonna kollektiivne eh, süsteem olemas, eh, mis oleks eh, pidanud sellise kontrollimatu viha ohvrite ja tapatalgute sünd-, asetleidmise vältima toona tapeti inimesi läbi relvade, nüüd tehakse seda läbi eh, küünilisuse või ignorantsi. Euroopa Parlament peaks olema igal juhul eh, selle resolutsiooni üle oh-, eh, uhke, mille me täna vastu võtame. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Škrilitš. suur tänu, proua president. Euroopa Liidu sõnum on ühtsed eh, erisuses ning selle, selle, see peab jõudma ka Bosnia-Hertsegoviinasse tema kodanike heaks, tema noorte tuleviku nimel, rahu nimel selles piirkonnas ning tuleviku nimel, ka Euroopa Liidu tuleviku nimel. me ei tohi unustada. kakskümmend aastat tagasi toimus üks ajaloo kohutavamaid kuritegusid, Srebrenica etniline puhastus ja massimarv. peame suutma rahu sõlmida nende tuhandete kadunute nimel Bosnia-Hertsegoviinas, Horvaatias, Serbias, peame suutma üles leida kõik need, kes on teadmata kadunud, lepitama kõiki Bosnia-Hertsegoviinas elavaid rahvaid, ning selleks on vaja kõigi Euroopa Liidu institutsioonide ja Bosnia rahvaste jõupingutusi, et äh, saavutada jäädav rahu, aitäh! suur tänu, nüüd äh, vaba mikrofoni voor, äh, viis sõnasoovijat on, kõik saavad sõna, kõigepealt saab sõna härra Kukan. pani predsedajuca, važeni pan komisar, kolleegina proua juhataja, volinik, head kolleegid. me mõtleme täna nende peale, kes kakskümmend aastat tagasi Srebrenitsas hukkusid. meie äh, avaldame oma kaastunnet inimeste äh, kurbus seal on ka meie äh, kurbus, me ei tohi kindlasti unustada neid tapatalguid. see on meie moraalne kohustus et äh, me seda äh, sündmust meeles peaksime ning me peame selgelt ütlema, et midagi sarnast ei tohi mitte kunagi enam juhtuda. ma tahaksin tänada kõiki neid, kes täna siin Srebrenica lilli kannavad äh, oma rinnas lootuse märgiks ning ma usun, et me saame kõik püüda leida lepitust ning äh, anda rohkem lootust äh, Bosniale ja Hertsegoviinale. suur tänu ja järgmisena saab härra Franzulika sõna. suur tänu teile, proua president. lugupeetud daamid ja härrad. täna me mälestame Euroopa Parlamendis seda, mis juhtus Bosnia-Hertsegoviinas äh, kakskümmend aastat tagasi, need inimesed, kes mõrvati õnnetuseks ÜRO rahuvalvejõud ei suutnud sealseid elanikke kaitsta, kuigi see oli nende esmane kohustus. peame me vaatama üle ÜRO rahuvalve, rahu äh, valve tegevuse, valvevate tegevused, see enam ei juhtuks. peame ÜRO-s Venemaa äh, pani veto äh, Srebrenitsa massimõrva äh, mälestamisele. on uskumatu, kuidas üks riik võib sellist genotsiidi eitada. süüdlased peavad astuma kohtu ette. lepitus on väga oluline Bosnia-Hertsegoviina jaoks, Euroopa integratsiooni jaoks. selline genotsiid ei tohiks enam kunagi juhtuda. järgmine kõneleja, palun Äh, Tannak äh, kakskümmend aastat pärast Srebrenica massijõuva äh, on väga oluline, et see massimõrv kaheksa tuhande Bosnia mehe ja poisi vastu oleks meil meeles kui kõige kohutavam Eh, kohutava massimõrv pärast teist maailmasõda. tuhanded poisid ja mehed on endiselt eh, kadunud massihaudadesse maetud eh, pärast nende mõrvamist Serbia vägede poolt. ÜRO oli väga hooletu kodanike kaitsel neile määratud territooriumil. ma tahaks samuti väljendada täielikku šokki selle üle, kuidas Venemaa pani veto Suurbritannia ettepanekule mälestada Srebrenica massimõrva Äh, ÜRO-s. Äh, sellised teemad ei tohiks olla poliitilise kisklemise keskmeks. kas Venemaa ei õppinud midagi äh, kas venelased ei ole midagi õppinud Poolas toimunud massimõrvast, mis hiljem, mille Stalin hiljem süüdistas, mille Stalin hiljem süüdistas sakslasi? aitäh. suur tänu, ütleb härra Kjutšnik suur tänu kõik need, kes me olime, eh, kõik need, kes ei näinud koha peal seda, mis Srebrenitsas toimus, võivad seda tõlgendada mitmel viisil, kuid kokkuvõte on ikkagi järgmine. totalitarismist eh, üleminek demokraaniale eh, Balkani riikides värvus verest punaseks. meil, meie riigis see üleminek toimus veretult Sloveenias ning see meil eh, Bulgaarias toimus see veretult ja see oli kahtlemata üks meie olulisemaid ehm, samme meie liikumisel Euroopa Liidu suunas. see, mis juhtus ehm, Srebrenitsas on näide sellest, kui raske oli Balkani riikide tee Euroopa suunas eh, meile jaoks on praegusel hetkel Lääne-Balkani riigid eh, partnerid eh, ja on, nad on Euroopa-Atlandi suunal teel, nad on oluline osa Euroopa Liidust. järgmisena saab sõna härra Upindu. Eh, president, kallid kolleegid, võttes arvesse, kui suuremahulise tragöödiaga on tegemist Srebrenitsas, peaks praegu olema meil julgust öelda, et äh, süütuid äh, osapooli ei ole, ainukesed süütud olid äh, ohvrid ja nende perekonnaliikmed ning nagu sellistes olukordades tihtipeale juhtub, rahvusvaheline üldsus võttis endale pikalt aega selleks, et lepitust leida nüüd on äh, oht selles, et selline silmakirjalikkus jätkub, samas kui äh, kurjategijad jäävad karistamatult, äh, karistamata jäävad. Mm, on väga oluline, et rahvusvaheline üldsus karistaks kurjategijaid, ainult nii saavad ka ohvrid rahu kiitoksia ja suur tänu ning annan nüüd volinik Oettingerile sõna. proua juhataja, daamid ja härrad parlamendiliikmed, tänane debatt on märk sellest, et parlament on pühendunud mälestamaks seda traagilist momenti meie kontinendi äh, ajaloos, nimelt Srebrenitsa genotsiidi äh, toimumist kahekümne aasta taguseks ajas. Äh, debati lõpuks äh, ütleb, et komisjon, et me peaksime kõiki massimõrva ohvreid ja sõjaohvreid üheksakümne teisest aastast üheksakümne viienda aastani mälestama ja austama mõeldes selle dramaatilise eh, mineviku peale meie otseses naabruses, eh, mõtleme me ka selle peale, mikspärast Euroopa Liit eh, algusest peale rajati. esiteks oli ju Euroopa Liit kohe Vabaduse Liit, vabaduse projekt, mis aitas tüga-, sügavaid lõhesid Euroopas pärast teist maailmasõda ühendada ning äh, ka seda Berliini müüri langemise järgselt. selleks, et luua äh, paremat äh, tulevikku meie lastele ja lapselastele tervel Euroopa mandril ning sellest ka kaugemal. Bosnia ja Hertsegoviina ning teised riigid selles regioonis öö, omavad väga selget Euroopa perspektiivi seda ütleme meie, Euroopa Liit, komisjon, äh, parlament, nõukogu ja liikmesriigid ning seda on pidevalt rõhutatud. komisjon annab endast kõik selleks, et äh, Lääne-Balkani riike toetada teel Euroopa Liitu, äh, et riigid saavutaksid täitmiseks vajaminevad tingimused ning looksid parema tuleviku oma tulevastele põlvkondadele, aitäh! i have received seven olen saanud seitse resolutsiooni ettepanekut selle arutelu lõpetamiseks, arutelu on nüüd lõppenud ning